heaks kiidetuks. proua Enike Jüri läheb Euroopa Parlamendist üle Ungari valitsusse ja vastavalt parlamendi kodukorrale ähm, lõige seitse punkt üks ja vastavalt äh, lõikele neli äh, punktid üks ja neli jääb proua Jüri saadikukoht vabaks ning äh, seda siis esimesest septembrist kaks tuhat kümme tagasiulatuvalt. nii palju äh, siis infoks äh, istungi alguses ja tuleme nüüd juba päevakorra juurde. viimane päevakorra eelnõu võeti vastu teisel septembril ning see eelnõu